jätkame, sooviksin väljendada sügavat kaastunnet neile perekondadele, Guatemalas seoses tragöödiaga, mille tekitas äh, möödunud kolmapäeval tulekahju ühes äh, orbude kodus, kes olid äh, langenud perekondade vägivaldade ohvriks San Joses ning praegusel hetkel uurimine käib, et tuvastada tulekahju põhjused ning välja selgitada vastutavad isikud. on tõsi, et need lapsed eh, ja eh, need lapsed oleks pidanud olema paremini kaitstud. nagu te teate, möödunud nädalal toimus eh, nais Äh, tähistasime naistepäeva ning et see ei oleks lihtsalt mingisugune retooriline võimalus senikaua, kuni naised on endiselt vägivalla, diskrimineerimise, sundabielude, tööturul kõrvalejätmise ohvrid, peame meie iga päev äh, aastas võitlema selle eest, et äh, respekteerida nende põhiõiguseid ning naisõiguste komisjoni